komisjoni asepresidendi Euroopa Liidu kõrge esindaja välisküsimustes ähm, avaldus ning see puudutab ähm, usuvabadust ja kultuurilist mitmekesisust. esimeseks kõnelejaks on härra Kurkulas proua Ashtoni nimel. suur aitäh, lugupeetud president, head liikmed. Need küsimused, mida parlamendi resolutsiooni äh, eelnõus käsitletakse, on tõesti äärmiselt olulised, puudutavad paljusid küsimusi. ma tahaksin kommenteerida kõrge esindaja Kati Ashtoni poolt mõningaid elemente, mis võimaldaksid tänast arutelu äh, rikastada. Euroopa Liit plaanib äh, jätkata nii siseselt kui välistelt äh, põhimõtete edendamist, millele Euroopa Liit on ehitatud inimõigused, demokraatia, õigusriik juunis kaks tuhat kaksteist kiideti heaks Euroopa Liidu strateegiline raamistik inimõiguste ning demokraatia kohta. sellega Euroopa Liit tuletas meelde, et kõikjal maailmas me nõuame, et inimesed saaksid elada vabalt, väärikalt, turvaliselt ning elada avatud demokraatlikes ühiskondades, kus kehtiksid inimõigused ning õigusriik. Euroopa Liit võttis endale kohustuse neid väärtusi universaalselt levitada. üheks esimeseks tulemuseks kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta strateegiast oli see, et kiideti heaks Euroopa Liidu suunised usuvabaduse kohta ja südametunnistuse vabaduse kohta ning selle kasutada liikmesriikide Euroopa Liidu sisepoliitikas. seda on kasutatud delegatsioonides ja peakorteris selleks, et paremini kahepoolselt ja mitmepoolselt suhteid arendada kolmandate riikidega, muuhulgas eh, võitlemaks igat liiki diskrimineerimise ja sallimatuse vastu, mida viidakse läbi eh, usuliste, uskumuste alusel ning siin on vastu võetud ka erinevaid resolutsioone selles valdkonnas. lisaks sellele kahekümnendal septembril kaks tuhat kaksteist tehti ühisavaldus, kus kõrge esindaja ning äh, islami koostööorganisatsiooni esindaja, Aafrika Liidu ning Araabia Liiga esindaja kutsusid üles rahule ning sallivusele erinevate religioonide vahel, väljendasid ühist uskumust sellesse, et usuvabaduse ning sallivus on põhitähtsad. samuti mõistsid nad hukka igasuguse äh, usuviha õhutamise. mingil juhul ei tohi usku kasutada selleks, et äärmuslusele õhutada, samuti mõisteti hulka vägivald ning rünnakud diplomaatiliste missioonide vastu kõikjal maailmas. Nad kutsusid üles ähm, poliitilisi liidreid, olgu tegemist ilmalike või religioossete liidritega, dialoogile ning äh, sallivusele ainus vastus äh, pimedusele ning äh, sallimatusele on äh, valgus ning dialoog. see oli ka selles avalduses kirjas kõrge esindajale asepresident Käti Ashton ja välisteenistus koos Euroopa Liidu eriesindajaga härra Labrinidisega on kõikidel tasanditel hukka mõistnud diskrimineerimise ning usulise sallimatuse kõikjal kogu maailmas. kõrge esindaja ise on korduvalt äh, hukka mõistnud usupõhise vägivalla. ta tegi seda näiteks Lõuna-Aafrika Vabariigis ta mõistis tugevalt hukka kahekümne seitsmendal märtsil eh, sihtmärgistatud tsiviilisikute tapmise, eh, mida viidi läbi etnilistel ning eh, religioossetel alustel. samuti on ta väljendanud oma mured vähemuste haavatavuse üle, sellepärast et, et kes langevad tihtilugu ohvriks. me rõh-, ta on rõhutanud vajadust võidelda karistamatuse vastu ja samuti toet-, on ta toetanud üleminekuvõimude äh, katseid dialoogi pidada. Euroopa Liit on äh, seotud ka kultuuride vahelise ning äh, religioonide vahelise dialoogiga, mida peetakse vastastikuse mõistmise õhkkonnas UNESCO raamistikus, kus osaleb samuti Istanbuli protsess ning on ka teisi rahvusvahelisi osapooli. UNESCO Euroopa Liidu vastastikku mõistmise memorandumi allkirjutamiseks ka kaks tuhat kaksteist äh, tugevdati koostööd. meil on ühised eesmärgid, muuhulgas tugevdada inimõigusi ning demokraatiat, äh, säilitada rahu ning äh, tugevdada jätkusuutlikku arengut. seeläbi Euroopa Liit selgelt edendab tugevat mitmepoolset koostööd Euroopa Liidu rahastamine UNESCO projektile muuhulgas kätkeb endasse samuti toetust Äh, noorte äh, Süüria põgenike koolitusele Jordaanias. samuti on ette nähtud ekspertiisi pakkumine äh, selleks, et toetada valitsusi kultuuriküsimustes. samuti kaitstakse Egiptuses, Liibanonis, Jordaanias humanitaarpärandit ning toetatakse Süüria kultuuripärandi taastamist Timbuktu käsikirjade küsimuses tegemist on demokraatlike ühiskondade alusega ja haridus on oluliseks osaks kogu Euroopa Liidu ähm, arenguraamistikust. läbi hariduse saame me edendada inimõigustest mõistmist, kaasatust, kultuurilist mitmekesisust, elukestvat õpet ning samuti oskust elada koos. kõik see on esmatähtis selleks, et suudetaks tagada rahu, äh, vastutustundlikud kodanikud ning äh, suutlik areng UNESCO äh, ülemaailmse hariduse esimene algatus on samuti väga oluline siin valdkonnas. meie jaoks on kultuur üheks ähm, arengu eestvedajaks, kultuuri toetamine tähendab selgelt ka äh, seega arengu toetamist. kõrgetasemeline kohtumine viiendal mail New Yorgis, mille korraldas UNESCO, korraldab UNESCO, on äh, siis kohaks, kus saab edasi arutada suhteid arengu ning kultuuri vahel. Euroopa Liit on samuti tugevaks mitmed kultuurilise väljenduse mitmekesisuse toetajaks. me kiitsime heaks kahe tuhande viiendal aastal uues UNESCO konventsiooni ning üheks peamiseks Euroopa Liidu eesmärgiks suhetes kolmandate riikidega on toetada kultuuripoliitilisi arenguid ning edendada selle konventsiooni ratifitseerimist volinik Vassiljev eestvedamisel ning meie delegatsiooni aktiivsele osalusele Pekingis on Hiina saanud esimene pilootriik, kus me näeme, kuivõrd oluline on olnud kultuuri roll inimestevahelises diplomaatias ning seeläbi on samuti olnud võimalik meil paremini üksteist mõista oma välissuhete raames. välisteenistus äh, Äh, peasekretär nimetati hiljuti ametisse ning, vabandust, ta nimetas hiljuti ametisse kultuuriküsimustest vastutava isiku, äh, kes äh, edendab koostööd liikmesriikide poolt ka selles valdkonnas. Euroopa Liidu välisteenistuse koordinaator sõlmib kontakte erinevate sidusrühmadega rahvusvahelisel kultuurimaastikul rohkem Euroopat algatus, mida toetab ka kodanikuühiskond, on samuti aktiivne äh, selles äh, küsimuses. Euroopa Liidu liikmesriigide kultuuriinstitutsioonide äh, liit on samuti olnud esirinnas. Euroopa Parlamendi resolutsioonis täiesti põhjendatult rõhutatakse seda, kuivõrd oluline on võidelda ka surmanuhtluse vastu. meil on siin väga selge ja kindel poliitika, me usume siiralt, et mitte mingisugused kultuurilised erinevused või arusaamad ei saa vaidlustada põhiõigust, milleks on väärikus ning õigus elule. me oleme avalikult hukka mõistnud ja endiselt teeme seda surma, me oleme avalikult äh, hukka mõistnud äh, surmanuhtluse kasutuse ükskõik millistes tingimustes, ükskõik millises riigis. me oleme alati rõhutanud nii dialoogis kolmandate riikidega kui ka läbi avaliku demokraatia seda, kuivõrd äh, pöördumatu ning julm on selline arhailine karistusvorm. Euroopa Liidu suunised surmanuhtluse valdkonnas selgelt sunnivad meid tegutsema ükskõik kus taolist äh, asja sooritatakse. Euroopa Liidu on mänginud äh, võtmetähtsusega rolli ÜRO-s äh, moratooriumi heakskiitmise ning me endiselt toetame seda liini ka järgnevatel aastatel järgneva peaassamblee ees. suur aitäh! suur aitäh ja järgmisena saab sõna proua Janaku. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης... Suur aitäh! Tahaksin tänada härra Kurkulast, kes esindab siin täna kõrget esindajat. Te tegite väga täieliku ülevaate sellest, millised on meie erinevad eesmärgid meie aga anname sellele kõigile võib-olla poliitiliselt või usuliselt erineva hinnangu, seda kõike on ära kasutatud selleks, et levitada viha ja õigustada sallimatust. teatud riikides on usuvähemusi, kes hetkel kannatavad, olgu siis tegemist kristlaste, moslemite juutide või teistega. lausa ühe religiooni sees võivad inimesed olla kehvas seisus, nende vastu ollakse agressiivsed, rikutakse usulist mitmekesisust Euroopa Liidus meie aga peame kinni inimõigustest, samuti erinevatest vabadustest, kuid ometigi peab Euroopa Liit koostööd tegema riikidega, kus olukord ei ole samasugune. koostöö toimub kaubandusvaldkonnas ning ka arengukoostöö kõik sõltub nüüd sellest, kuidas Euroopa Liit kasutab ära tema kasutuses olevaid vahendeid. seda selleks, et panustada sellesse, et erinevad usud saaksid koos eksisteerida καθώς και οι πολιτιστικές σχέσεις εφόσον peale selle tuleb mõelda veel ka kultuurisuhete peale, mis kõik põhinevad haridusele. haridus on kõige tähtsam meede ja hariduse puhul mängib ka sooline võrdõiguslikkus väga tähtsat rolli. ehk siis mõelge selle peale, kuidas paljudes poliitilistes süsteemides koheldakse naisi seda õigustatakse vahel kultuuriliste erinevustega, aga see tegelikult toob endaga kaasa viha õhutamise. minu teada võõraviha õhutamine ei ole ühegi religiooni alustalaks. suur tänu nõukogule ja härra ministrile kogu tehtud töö eest nendes erinevates valdkondades, mis on viimastel aastatel ära tehtud. tegemist on viimase Ähm, korraga, ähm, mil ma siin sellest räägin ning ma loodan, et tulevikus on meil võimalik seda kõike kiiremini teha, et meil on võimalik äh, teha tähtsaid samme äh, demokraatia ja vabaduse suunas uue põlvkonna nimel, mis kohe kindlasti saab elada siis teistsuguses maailmas. suur tänu, järgmisena proua Kuumes. Eh, suur tänu, ma tahtsin kõigepealt loomulikult tervitada kolleeg Janakut. ta on olnud väga avatud meie fraktsiooni ettepanekutele selles raportis. Euroopa Liit tugineb õigusriigi, demokraatia ja põhiõiguste põhimõtetel ja kõik see on nähtav Euroopa Liidu erinevates poliitikavaldkondades. sellest juhindume me ka siis, kui me tegutseme teistes rahvusvahelistes foorumites, kirjutame alla kokkulepetele ja nii edasi praeguses maailmas on tsivilisatsioonidevaheline dialoog erilise tähtsusega, seda selleks, et need universaalsed väärtused jääksid peale, me peame võitlema igasuguse ksenofoo-, ksenofoobia sallimatuse diskrimineerimise vastu. me ju nägime, mis juhtus pärast Nõukogude Liidu lagunemist etnilised, majanduslikult, kultuurilised erinevused on sellised, mida kasutatakse endiselt ära. näiteks võime tuua ka Kesk-Aafrika Vabariigi, kus usulisi erinevusi on kasutatud õigustusena õudsetele tegudele. ärgem unustagem, et äärmuslus tegelikult äh, on see, mis on toonud nagu kaasa ka terrorismi, tegelikult Euroopa Liidust väljaspool on rohkem ohvreid kui Euroopa Liidu sees, kui me vaatame näiteks islami äärmuslased, siis äh, nende tegude tagajärjel saab kõige rohkem hukka inimesi ikkagi moslemite hulgas me peame võitlema nende jõudude vastu, kes üritavad usulisi põhimõtteid kasutada ära negatiivsete eesmärkide saavutamiseks. siin võib näiteks rääkida Euroopa Liidu poliitikast Lähis-Idas. me oleme näinud, et on ju õhutatud viha ja üritatud inimesi välja tõsta linnadest, kus nad on elanud juba aastasadu. just nimelt moslemi kogukonnad on need, kes kõige rohkem kannatavad Lähis-Idas äärmusluse all. ma tahaksin veel lisada, et Euroopa Liit lihtsalt peab võitlema selle nimel, et nende väärtuste eest seistakse ka rahvusvahelisel areenil härra Stadler, palun. härra president. härra president, härra minister aastakümneid pole nii palju kristlasi taga kiusatud ja surma saanud kui viimastel aastatel näiteks Pakistanis, Iraagis ja Süürias on meil olnud need ähm, kurvad kõrghetked, eriti Süürias ja Iraagis terveid kristlaste kogukondasid, mis kuuluvad maailma kõige vanemate kristlaste kogukondade hulka, lihtsalt juuritakse välja ja see kõik on läänemaailma vale poliitika tulemuseks ning meie vastutame selle eest Euroopa Liit peaks lõpuks aru saama, et ta on kristlaste kaitseks, mitte, ta ei peaks mitte ainult siin ateiste, latsiste ja teisi kaitsma. kristlased on täiesti kaitsetud, kui me neile seda kaitset ei paku. nüüd punkt kolmkümmend, siin räägitakse vastastikuse tingimuslikkuse põhimõttest, see on täiesti õige, aga kuhu jääb see põhimõte või kuhu jääb vastastikuse põhimõte, kui me räägime Türgist? Türgi ei kiusa mitte ainult kristlasi oma koduriigis taga, vaid Türgi toetab ähm, gängsteri äh, grupp mees Süüria piiri ääres äh, armeenlasi tapavad, nad on kristlased seal. jällegi, türklased tapavad, Euroopa vaatab pealt türklased teavad väga hästi, et nad vastutavad esimese genotsiidi eest Armeenia rahva vastu ja siis veel ka kuningas Abdulla keskus, see on lihtsalt mahabiitide, ma ei tea, mis asi, mida ei peaks võtma väga tõsiselt seal Viinis. aitäh, järgmisena härra Preda. suur tänu, härra president mina olen alati üritanud kaitsta usuvähemusi erinevates riikides. meil on põhimõtteliselt siin neljapäeviti alati ka need kiireloomulised resolutsioonid arutada ja paraku peame me ikka ja jälle hukka mõistma vägivallategusid usuliste kogukondade vastu, puudutagu see siis juute, budiste, kristlasi, moslemeid või keda iganes. ikka ja jälle rikutakse inimeste põhiõigusi lihtsalt sellepärast, et nad kuuluvad ühte konkreetsesse usulisse kogukonda, ühtlasi oleme me hukka mõistnud ka jõupingutused selleks, et kinni panna kirikuid teatud riikides kristlaste tagakiusamine Pakistanis näiteks on ju vastu võetud selleks lausa spetsiaalsed seadused. väga oluline on see, et meil on sidus strateegia Euroopa Liidus selleks, et hakkama saada sallimatuse levikuga. just nimelt sellepärast ongi kolleeg Janaku raport väga asjakohane me teame ju, et maailmas valitsevad suured usulised ja kultuurilised erinevused ja tundub, et Euroopa Liidu poliitika ellurakendamine selles kontekstis on osutunud tundlikuks teemaks. välisasjade komisjonis sellest ka räägiti, kuid siiski ma usun, et see tekst, mille üle me hääletame, võimaldab meil ikkagi koonduda endiselt ühtlas, ühtsete väärtuste ümber ning leppida kokku meie põhimõtetes ma olen proua Janakuga täiesti nõus, kultuurilised ja usulised erinevused on midagi, mida on ülemaailmselt alati kasutatud inimõiguste rikkumise ettekäändeks. me näeme konfliktide polariseerumist maailmas. vaadakem näiteks, mis toimub hetkel Nigeerias esmaspäeval toimus rünnak, ohvreid oli väga palju. ja selle aasta algusest on hukkunud üle tuhande viiesaja inimese Boko Harami tegude tagajärjel. tegemist on olukorraga, mis on täiesti vastuvõetamatu. meie strateegia peab olema süstemaatiline, tõhus. me peame alati ütlema seda, et igasugune sallimatus ei lähe kokku Euroopa Liidu põhimõtete ning inimõiguste universaalsuse põhimõttega. proua Ljubtševa, palun. härra president, ma toetan resolutsiooni Euroopa Liidu välispoliitika kohta, mis puudutab kultuurilist mitmekesisust erinevate fraktsioonide esindajad ning samuti Euroopa kodanike esindajad vajavad ühiseid põhimõtteid, millel meie maailm tugineks. Euroopa Liidus on samuti erinevaid kultuure, identiteete, väärtusi ja meil on väga vastutusrikas ülesanne töötada välja selline välispoliitika, mis ikkagi hõlmaks kõiki meie liikmesriike, kuid samaks kaitseks ka inimõigusi. samas pidades kinni usuvabadusest ja kultuurilisest mitmekesisusest, teinekord on tekkinud konflikte, nii aga jätkata ei saa. selle asemel, et rääkida tolerantsusest ja stabiilsusest, räägime me sallimatusest ja äärmuslusest me oleme näinud äh, selle tagajärgi läbi ajaloo juba mitmeid kordi. me peame sellest ka õppetunnid saama, just nimelt sellepärast on meil vaja sellist välispoliitikat, mis tugineks stabiilsel demokraatial, rahvusvahelisel koostööl ning tahtel leida konstruktiivseid lahendusi erinevatele probleemidele. Euroopa Liit peaks alati toetama ilmalikust mitmekesisust ning demokraatlikke institutsioone üle terve maailma. Euroopa Liidu välispoliitika on see, mis määrab ära ka edasise arengu konkreetsetes piirkondades. me peame tagama arengu ka tulevaste põlvede jaoks ja sellest sõltub meie tulevik. just nimelt selline on ka resolutsioonide idee. meil on ju näiteks väga oluline põgenike küsimus, minu kodumaal näiteks on toimunud suur põgenik, põgenike sissevool ja see on toonud endaga kaasa vastakaid reaktsiine, reaktsioone, vaadakem näiteks, mis toimub Ukrainas, vähemuste õiguste kaitse on osa probleemist, nii et äh, seega me peaksime alati kinni pidama Euroopa Liidu kõrgetest kriteeriumitest, meil on vaja leida pikaajalised lahendused selleks, et tagada turvalisus nii Euroopa Liidu sees kui ka sealt väljas. härra Ksõpp, palun. parlament ma szczególną rolę i szczególną Euroopa Parlament mängib erilist rolli ja temal on ka erilised pädevused inimõiguste osas, võrdse kohtlemise, naiste kohtlemise, laste õiguste osas, lapsed on ju kõige kaitsetumas olukorras vägivalla suhtes. igalühel peab olema õigus vabalt jääda oma traditsioonide juurde, me peame kaitsma kultuurilisest, kultuurilist mitmekesisust. Need on põhimõtted, mida me järgime ka oma dokumentides ning äh, see on sees ka Euroopa Liidu erinevates juhistes. kuid tundub, et päris nii tegelikult asjad ikkagi ei ole, tihtipeale just nendes riikides, kellega meil on üsna tihedad suhted, näiteks äh, riikides, millega me oleme kirjutanud alla assotsiatsioonilepingutele või äh, arengukoostööprogrammidele, neid põhimõtteid ei järgita erinevad organisatsioonid, kes jälgivad seda, kuidas, milline on olnud kristlaste olukord üle terve maailma, näiteks organisatsioon Open Doors on toonud välja, et Põhja-Korea on see riik, kus kristlasi kiusatakse endiselt kõige rohkem taga. Põhja-Koreas on sada tuhat põrandaalust kristlast ja nad on põhimõtteliselt tembeldatud riigi vaenlasteks. Somaalias on olukord samuti väga kehv, kuigi Mogadishu valitsus pöörab sellele suuremat tähelepanu, siis ikkagi ei, ei ole kristlastel võimalik oma usku praktiseerida avalikult. Pakistanis on, on, Pakistan on samuti tõusnud pingerea etteotsa nende riikide puhul, kus kristlasi taga kiusatakse Kesk-Aafrika Vabariik on järjekordne näide sellistest riikidest, kristlasi koheldakse seal vägivaldselt. Süürias on olukord sarnane. Süüria sisene konflikt on tekitanud olukorra, kus neli-viis miljonit inimest on pidanud kodudest põgenema kaks ja pool miljonit kuulub aga vähemusse, kes räägivad sama keelt, mida rääkis põhimõtteliselt Jeesus Kristus. on väga palju kristlaste kogukondi ja ka teisi vähemusi, kes on väga kehvas olukorras, see nimekiri järjest pikeneb, me oleme viimasel ajal äh, Äh, kuulnud informatsiooni ka selle kohta, et ka Krimmis elavad tatarlased on sattunud sama kehva olukorra, korda. inimesi tapetakse sellepärast, et nad kuuluvad ühte või teise usulisse kogukonda. aitäh. järgmiseks kõnelejaks on härra Howitt. suur aitäh, härra president me oleme jõudnud nüüd oma ametiajaga peaaegu ühele poole ja me lõpetame selle aruteluga, mis puudutab lepitust ja kultuurilist mitmekesisust ning põhiõigusi. endiselt on tegemist väljakutsega Euroopa Liidus, kuid ka üle terve maailma. ma arvan, et võib-olla parem- ja vasakpoolsed erinevused siin kojas loodetavasti hajuvad hääletusel, eriti viitan siin lõikele kuusteist. mõned hääletasid Euroopa Parlamendi iga-aastase inimõigusi puudutava raporti vastu, öeldes, et usulised ja kultuurilised õigused on justkui seatud kõrgemale sotsiaalsetest ja poliitilistest õigustest Saksamaa ja Ühendkuningriik on tegelikult kritiseerinud kultuurilist mitmekesisust, mida ka Euroopa Liit just nimelt tahab arendada ja mitte kahjustada. konservatiivid eesotsas Briti konservatiividega on näiteks soovinud eraldi hääletust lõike seitse osas, mis puudutab surmanuhtlust ja see häbistab minu enda kodumaa mainet lõige kolmkümmend räägib sellest, et inimõiguste klauslid peaks alati moodustama osa Euroopa Liidu kaubanduskokkulepetest, ma saan aru, et see on probleemiks teatud parlamendisaadikutele, kuid enamasti ei ole me suutnud vältida inimõiguste rikkumisi usuvähemuste tagakiusamist tuleb hukka mõista ka meie oma kodumaal. president, ma tahaksin tänada neid, kes on siin täna pidanud oma viimased kõned enne seda, kui nad lä-, kui nad Euroopa Parlamendist lahkuvad, sealhulgas ka proua Giannaku. mina olen oma fraktsiooni nimel viis aastat olnud just nimelt inimõiguste alane eeskõneleja ja see on olnud tõeliseks privileegiks Briti endine välisminister pidas kinni just nimelt kultuurisemismi sellise põhimõttest ning langes ka suure kriitika ohvriks. ma ei räägi siin moraalist, mis tugineb ühel või teisel religioonil. tuleb selgestega eristada seda, mis on õige ja mis on vale. aitäh ja järgmisena härra Svensson aitäh härra president viiskümmend aastat olen olnud poliitikas ja viis aastat viimased viis aastat Euroopa Parlamendis ja sellepärast on tõesti praegu tegemist täiesti erilise härda hetkega, kui pean nüüd oma viimase lühikese kõne. ma olen väga tänulik, et mul oli võimalus olla viimased viis aastat Euroopa Parlamendis minu jaoks sai täiesti selgeks, et tegemist on parlamendiga, mis võitleb inimõiguste ja põhiõiguste eest väga,. väga-väga tihti räägime me sellest, et Euroopa peab õnnestuma ja tihti räägime me siis majanduskasvust ning ma saan tõesti aru ka sellisest lähenemisest, härra president. aga kui on midagi, mille eest Euroopa Parlament ja parlamendisaadikud eriti võitlema peaksid, siis on selleks võitlus väärtuste, demokraatia eest ja me peame hoolitsema selle eest, et iga inimene et iga inimese õigused on kaitstud ükskõik mis rahvusest ta on, milline usutunnistus tal on, mis keelt ta räägib igal inimesel on õigus põhiõigustele ja neid ei tohi rikkuda. see ei ole midagi, mida valitsused annavad inimestele, vaid need on õigused, mis inimestel on olemas ja neid ei tohi rikkuda. ja on tõesti tõsi see, et äh, just kristlasi kiusatakse taga kogu maailmas. rahvusvahelised inimõiguste organisatsioonid ütlevad et, et kaheksakümmend protsenti tagakiusatutest on sattunud tagakiusamise alla sellepärast, et nad on kristlased. see ei tähenda seda, et teis-, tuleks taga kiusata teise usutunnistusega inimesi, vaid sellest küsimusest tuleb rääkida, see probleem tuleb tõstatada. me ei tohi karta seda, et me näitame oma väärtusi ja ja kõike seda, mis on sellega seotud. kellegi käes ei ole siin monopoli, see on täiesti selge, aga me peame ütlema, et meil on tegemist ühiskonna, mille juured on kristlased ja et me ei häbene selle pärast me ei tohi ka häbeneda sellest rääkida, sest need äh, väärtused on osa meie identiteedist ja selle idendi osaks on ka tolerantsus teiste suhtes. tahan oma viimases kõnes ka ühe väga intiimse soovi välja tuua. nimelt, et inimeste põhiõigused oleksid kaitstud ja see peab olema Euroopa Parlamendi kõige tähtsamaks eesmärgiks. aitäh ja järgmisena härra Saala, palun üks minut. kolleegovia našou úlohou nie je podpora iba rôznych. kolleegid meie ülesandeks ei ole toetada erinevaid religioone vaid me peame usuvabadust toetama ning äh, ilmalikus äh, vabandust äh, see et kirik ja riik on omavahel eraldatud ei tähenda seda et me oleksime ateistid see tähendab seda, et me peame tagama vabadused kõikidele religioonidele. riigi ülesandeks on tagada seda kõike ja samamoodi tuleb hoolitseda ühiskonna eest. riik peab olema sekulaarne selleks, et tagada erinevate arvamuste arvestamine. see on kõik tegelikult sallivus, millest me siin räägime. ja riik peaks olema sellise vabaduse tagajaks. see kõik peaks peegelduma ka meie välispoliitikas. me näeme siin katseid äh, rünnata teatud äh, vabadusi, mis puudutavad usku ja see peaks olema meile suureks vaidluseks. härra Posselt meil on kaks väga õudset nähtust, millega me vastandume. esiteks usuküsimusi väärkasutatakse ja teiseks usutunnistuse pärast inimeste tagakiusamine ning usuvabaduse lõhkumine usu väärkasutamine toimub siis, kui me kasutame religiooni ideoloogilistel eesmärkidel, kui religiooni kasutatakse vägivalla ja terrorismi õigustamiseks ja kui religiooni nimel inimesi tapetakse ning taga kiusatakse. meil ei ole siin mitte ainult islamismiga äh, tegu, äh, näiteks Putin, kes samamoodi siin Euroopat äh, ründab, ta ütleb, et tema on kristlaste kaitseingel, aga samal ajal on tegemist massimõrvari, agressori ja inimeste vihkajaga. mõni peab teda aga kristlaste kaitseingliks. aga meil on ka teisi nähtusi. näiteks usutunnistuse pärast inimeste tagakiusamine, eriti kristlaste tagakiusamine. oma välispoliitikas peame me väga äh, tugevad selle vastu võitlema, ükskõik millisne, millise usuga siis ka tegemist poleks. aga siiski tahan öelda veel ühte asja, meie Lissaboni lepingus räägitakse ähm, Euroopa kristlikest juurtest. Euroopa on mitmekülgne, aga minge nüüd Strasbourgi kesklinna, vaadake sealset katedraali ja te näete, et ähm, Euroopa ta on kujundanud kristlus ja kristluse vanem sõsar judaism ja ilmalik riik ei tähenda seda, et need juured lõigatakse ära, vaid ilmalik riik on selline riik, mis ei sunni oma riike teatud ähm, usku enda omaks pidama meie oleme Euroopas äh, kristlased, kaheksakümmend protsenti meist, meil on sügavad kristlikud juured ja sellepärast on meil eriline kohustus võidelda öö, ähm, öö, ähm, kristlaste eest, sest kristlasi kiusatakse kõige rohkem taga kogu maailmas. see ei tähenda seda, et me teised peaksime kõrvale heitma. ja kui me räägime üleüldiselt religiooni kaitsmisest, siis me peame otse loomulikult ka täiesti selgelt hoolitsema kristlaste kaitsmise eest, sest kes veel peaks kaitsma kristlasi kui mitte meie? ja kes tõesti on huvitatud usuvabadusest, sellel pole ka mitte midagi sellise kursi vastu. sellepärast, kes kaitseb ühte religiooni, kaitseb ka teisi religioone ja kes ei austa iseenda religiooni ja keda ei huvita enda usukogukond, sellel ei suuda mõista ka teisi. see ei ole võimeline rahu sõlmima, sellepärast et tal ei ole äh, muusikalist kuulmist äh, religioonide suhtes. ja kui me selle kõigega hakkama saame, siis me võime tõesti öelda, et meie võitleme usuvabaduse eest. aitäh, härra Mirskit ei ole kohal, sellepärast härra Kelly järgmisena. aitäh härra president, kuigi siin pole väga palju inimesi kohal, on see küsimus meie jaoks väga tähtis. usuvabadus, kultuuriline mitmekesisus, ähm, mõlema küsimuse austamine on väga tähtis, eriti just tänapäeval, kui me näeme, kuidas äh, inimkond äh, suureneb maailmas. igal neljapäeval täiskogu ajal räägime me õudustest kogu maailmas, nagu äh, kolleeg Predo juba ütles, homme pärastlõunal teeme me seda jälle ja räägime sellest, kuidas on kristlasi taga kiusatud Pakistanis. on täiesti selge, et kristlasi on kogu maailmas väga ebaõiglaselt koheldud ja meie eriti just äh, meie fraktsioonis, nagu kolleeg Posselt ja ka teised ütlesid, peaksime võitlema kristlaste eest. ja niimoodi on meil võimalik võidelda ka tegelikult äh, usuvabaduse eest igal pool ja võitleme ka nende eest, kes, kellel ei ole ühtegi usutunnistust, kes ei usu ühtegi jumalasse. aga mida ma tahaksin näha järgmise viie aasta jooksul siin parlamendis? tahaksin näha, et me vaataksime üle need poliitikad, mis meil on, samamoodi ka arenguabi eh, ja meie lepingud eh, kolmandate riikidega, hoolitsemaks selle eest, et usuvabadus nendes riikides eh, valitseb ja et tunnustatakse kultuurilist mitmekesisust ning naiste õigusi. see on täiesti skandaalne, kui näha, mis kogu maailmas toimub kus lihtsalt öeldakse, et naistel ei ole õigusi. ja veel üks asi, tuleb lõpetada ka surmanuhtluse täideviimine, nagu kolleegid ka seda juba ütlesid. kuna meil ei ole siin vaba mikrofoni voorus soove avaldanud mitte keegi, siis saab nüüd lõpetuseks sõna härra Kurkulas, palun. suur tänu, härra president. ka mina tänan parlamendisaadikuid selle väga konstruktiivse arvamuste vahetuse eest. me otse loomulikult äh, vaatame üle teie resolutsiooni ja analüüsime seda. mis puudutab usuvabadust, tahan öelda järgmist. jah, otse loomulikult on usuvabaduse kaitse väga tähtis ja me peame vältima vägivalda usukogukondade suhtes. see on tegelikult üheks kõige tähtsamaks prioriteediks, mida ma ka juba oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin. proua Ashton ja nõukogu on mitmeid kordi öelnud ja ka reageerinud erinevatele juhtumitele, mil on usuvabadust rikutud ja kus on äh, tarvitatud vägivalda erinevate usukogukondade kallal, näiteks Iraanis, Iraagis, meie resolut-, see on Aleksandri kohta Pakistan, Tuneesia, samamoodi ka Süüria. Süürias toimus väga suur tragöödia ja seal on väga vanad ajaloolised usukogukonnad, kelle püsimajäämine on sattunud küsimuse alla. tahan olla ka kõige, nõus kõige sellega, mida ütles proua Janaku. Euroopa Liit ei soovi siin oma poliitikat teistele peale suruda. meie tõesti pooldame kultuurilist ja usulist mitmekesisust. kultuuriline mitmekesisus on ju tegelikult ka Euroopa alustalaks ja seepärast mängib ka väga tähtsat rolli välispoliitikas ning enne kui ma oma sõnavõtu lõpetan, soovin tänada kõiki parlamendisaadikuid, kes osalesid selles arutelus. ka minu jaoks on tegemist äh, siin viimase kõnega. tahan eriti tänada proua Jannakuud, kes tõesti aastakümneid on võidelnud Euroopa ühendamise eest. ma ei taha kõiki proua Jannakuu äh, teeneid üles lugeda, neid on nimelt liiga palju, aga tahan rääkida sellest, mida ta viimasel ajal on teinud. ta nimelt mängis väga tähtsat rolli parteide rahastamisreeglite paikapanemisel Euroopa Liidus. suur tänu, proua Jannaku, teie panuse eest Euroopa ühendamisel ja soovin teile ka tulevikuks kõike head aitäh, härra Korkolas. mulle on esitatud üks resolutsiooni ettepanek selleks, et lõpetada seda arutelu, siis see tuli väliskomisjonilt, arutelu on lõppenud ja hääletus toimub homme keskpäeval. daamid ja härrad, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on härra Schwabi raport, milleks on konkurentsiõiguse rikkumised. kõigepealt saab sõna härra Schwab